Uh, good morning, everybody! tere hommikut kõigile! räägin rootsi keelt nagu ikka. Hej och välkomna allihopa till... tere hommikust veel kord kõigile meie tänase komisjoni koosoleku teise osa ju juurde asume me nüüd eile hääletasime, toimus meie koosoleku esimene osa, oleme jõudnud päevakorrapunktini number viisteist ja meil on suur au siin tervitada ka ministrite nõukogu esindajat, nii et saame koos nõukoguga rääkida hiljuti vastu võetud konventsioonist ähm, tegemist on see Euroopa Nõukogu esindajaga ja kakskümmend üks riiki on allkirjastanud selle konventsiooni ja ma ei tea, kui paljud teist on selle konventsiooni ka tutvunud. minule avaldas see igal juhul väga suurt muljet. ma olen veendunud, et kõik kõik, me oleme teinud tõsist tööd, et kanda hoolt selle eest, et komisjon selle ametiaja jooksul teeb samal teema kohta oma direktiivi ettepaneku. ja ma arvan, et siin on väga huvitav äh, vaadata, mida meie omalt poolt saame teha selleks, et äh, kanda hoolt selle eest, et liikmesriigid sellele konventsioonile alla kirjutavad. mina ei tahtnud rääkida siin tegelikult sellest konventsioonist ise pikemalt, vaid tahtsin anda pigem sõna ikkagi um, Euroopa Nõukogu esindajale, meil oli võimalik äh, teiega kohtuda eelmisel nädalal ja meile avaldas suurt muljet see käsiraamat, mille te olete koostanud ja mis aitab meil parlamendiliikmetena töötada selle nimel, et kõiki neid asju edendada ning avaldada riikidele survet selle konventsiooni ratifitseerimiseks. Teie tehtud töö avaldas mulle tõesti tõsist muljet ja mul on väga suur rõõm, et saame siin teiega aru pidada ja tervitan ka kõiki teisi Euroopa Nõukogu liikmeid siin. suur tänu, lugupeetud esimees ja tahaksin äh, ka tänada teid ja kõiki teie komisjoni liikmeid, et andsite Euroopa Nõukogule võimaluse rääkida sellest, äh, kuidas me saame koostööd teha ning edendada selle teemavaldkonnaga seotud küsimuste alal tehtavat tööd kohtusime viimati Strasbourgis Jean Lamberti korraldatud töölõunal ja Euroopa Parlamendi liikmete toetus ei ole meie jaoks mitte ainult väga me, me mitte ainult ei hinda seda kõrgelt, vaid see on oluline ka selleks, et konventsioon üldse saaks jõustuda me oleme väga suure huviga jälginud teie pingutusi selles valdkonnas, me teame, et tegelikult Euroopa Parlamendi liikmed tahtsid, et tuleks viidata sellele konventsioonile ka iga-aastases inimõiguste raportis ning samuti viidatakse konventsioonile ka direktiivis, mis käsitleb kuriteo ohvritele pakkuvaid teenuseid, nii et me jääme lootma, et toetate meid ka tulevikus ja ma tean, et te olete just tulnud tagasi äh, Türanost, kus äh, kohtusite Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmetega ja näen siin tuttavaid nägusid, kes on aidanud omal ajal meie parlamentaarses assamblees koostada seda konventsiooni ja kes teevad aga, on ähm, valmis tegema koostööd teiega, mul on mõned koopiad kaasas sellest käsiraamatust, paraku ainult mõned, ja need ma jätsin siia, aga ma olen täiesti veendunud, et ühel või teisel moel äh, me äh, saame teile veel rohkem neid äh, käsiraamatuid levitada, meil oleks väga hea meel selle üle ja me võiksime tulevikus teha ka koostööd äh, ühisürituste näol selleks, et konventsiooni kohta teavet jagada. tahtsin rääkida parlamentaarsest võrgustikust Vägivalla, Naised vägivallast vabaks see on avatud võrgustik, ka teie võite sellega liituda ning võite aadata kaasa meie tööle selle konventsiooni edendamiseks. see on üks meie järgnevate aastate prioriteete. me tahaksime konventsiooni edendada, tahaksime kanda hoolt selle eest, et sellele konventsioonile kirjutavad alla kõik liikmesriigid ja ka riigid, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed. ma ei hakkaks siin rääkima selle konventsiooni väärtustest, selles vallas olete te juba päris kaugele jõudnud omadega isegi, aga räägiksin siiski mõningatest teemavaldkondadest. kõigepealt tegemist on meie jaoks esimese õigusliku instrumendiga Euroopas selles teemavaldkonnas, esimese õigusliku vahendiga, kus käsitletakse naistevastast vägivalda kui inimõigustega seotud küsimust ja konventsioon on ka rahvusvahelisel tasandil kõige ambitsioonikam selles valdkonnas, väga te-, paljud teised rahvusvahelised äh, organisatsioonid on selle vastu huvi tundnud äh, ja nad kasutavad seda konventsiooni samuti äh, allikana ja teevad tihedalt meiega koostööd, et konventsiooni edendada mitte ainult äh, Euroopa Nõukogu liikmesriikides, vaid ka mujal. konventsioon jõustub siis, kui äh, see on ratifitseeritud äh, kümne riigi poolt, äh, väga tore on, kui on selline ilus juriidiline tekst, aga kui seda ei ratifitseerita, kui see ei jõustu, siis pole sellest mingisugust kasu. liikmesriigid peavad seda ka jõustama, nii et meil on vaja kümmet ratif-, ratifitseerimist ja kaheksa neist peavad olema Euroopa Nõukogu liikmesriigid. me räägime siin vägivalla äh, ärahoidmisest, ohvrite kaitsmisest ja äh, süüdist-, kurjategijate kohtu ette toomisest ja nii edasi. Äh, meie peamiseks eesmärgiks on ohvrite kaitsmine, hõlmatud on kõik naised ja tüdrukud äh, sõltumata äh, oma äh, rassist, sotsiaalsest päritolust, seksuaalsest kalduvusest, suundumusest ja nii edasi. samuti räägitakse teistest koduvägivalla ohvritest, mitte ainult naistest. samuti hõlmab see vanureid on veel üks väga oluline asjaolu, millele tahaksin juhtida teie tähelepanu, konventsiooni eesmärgiks on muuta ka suhtumist, mm, võidelda äh, soolise võrdõiguslikkuse eest äh, läbi äh, lõimitud poliitilise võrgustiku. riigid, kui nad on konventsiooniga liitunud, peavad holistlikult naistevastase vägivalla vastu võitlema ütlema Äh, kaasates kõiki kogusid, sealhulgas äh, parlamente, inimõiguste organisatsioone, vabaühendusi, kodanikuühendusi. luuakse ka uued äh, kriminaalkuriteod, füüsiline, psüühiline vägivald, seksuaalne vägivald, vägistamine, naiste suguelundite moonutamine, steriliseerimine, sundabort ja nii edasi. mõned neist on juba kuritegude nimekirjas, kriminaalkuritegude nimekirjas, kuid mõned ei ole, mõninga, mõnedes liikmesriikides sellisel juhul tuleb vastavad seadused vastu võtta. meil on järelevalvemehhanism, mis takib, mis kannab hoolt selle konventsiooni jõu, elluviimise eest, tuleb kaasata, nagu ma ütlesin, parlamendid, kodanikuühiskond, inimõiguste eest võitlevad organisatsioonid. milline on parlamentide roll selle konventsiooniga seoses, see on mainitud artiklit, mõningates artiklitest, artiklis seitsme muuhulgas, kus nõutakse kõikehõlmavaid ja kooskõlastatud poliitikaid ning palutatakse, palutakse äh, kaasata kõiki äh, asjakohaseid organeid ja kogusid, sealhulgas parlamente, siis äh, veel on liikmesriike mainitud järelevalvega seoses konventsiooni osapooled peavad esitama oma äh, aruanded liikmesriikide parlamentidele, nii et äh, parlamentidel on siin väga tähtis roll. lisaks sellele tuleb kutsuda Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee konventsiooni jõustumist hindama korrapäraselt äh, ja selle konventsiooni eesmärgiks on peamiselt suhtumise muutmine, see tähendab ka liikmesriikides suhtumise ja õigustiku muutmist äh, ja sellega seoses on parlamentidel loomulikult oma ise eriline roll. Äh, liikmesriikide seadused, kokkulepped äh, Euroopa Liidu tasandil peavad aitama tagama seda, et rahvuslik äh, õigustik oleks äh, kooskõlastatud nendes küsimustes. Äh, praegu on neliteist Euroopa Liidu liikmesriiki allkirjastanud konventsiooni, seal Austria, Belgia, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Luksemburg, Malta, Portugal, Luksemburg, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik. Poola on teatanud, et nema, Poola soovib allkirjastada seda enne kuu lõppu ja äh, Äh, si-, sellisel juhul on viisteist liikmesriiki selle allkirjastanud. on väga oluline, et te kutsuksite üles liikmesriike allkirjastama ja ratifitseerima seda konventsiooni nii, et see saaks jõustuda ja me jääme lootma teie toetusele, et saavutame kümne liikmesriigi ratifitseerimise selle maagilise numbri. Äh, Euroopa Liit institutsioonina, kus see tuleb mängu, ma olen veendunud, et mu kolleeg komisjonist äh, Frederike räägib täpsemalt sellest, aga konventsioon on allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks Euroopa Liidule avatud, konventsiooni artikkel seitsekümmend viis võimaldab seda. meie kolleegid komisjonist on teavitanud meid, et praegu uuritakse, milline on selle konventsiooni ratifitseerimise ja allkirjastamine lisandväärtus, üsna sageli me kuuleme argumente, et suurem osa teemadest on juba või küsimustest on juba on äh, liikmesriikide pädevuses, liikmesriikide otsustada, mitte Euroopa Liidu otsustada, aga ma e-, eeldan e-, ja loodan, et äh, pärast äh, analüüsi jõutakse lõpliku hinnangule sellest. kui on konventsioon allkirjastatud, ratifitseeritud, siis Euroopa Liit, kui ta otsustab allkirjastada, ratifitseerida, on konventsiooniga liitunud lisaks liikmesriikidele. Euroopa Liit konventsiooni osalisena peaks tagama, et kõik õigusloome poliitikad oleksid konventsiooniga kooskõlas, seda Euroopa Liidu volituste piires seda eeldades, et Euroopa Liidu, liit allkirjastab ja ratifitseerib selle konventsiooni, aitab see tagada meil ka naistevastase vägivalla vastu võitlemise muutmist äh, ulatuslikumaks. see oli lihtsalt äh, üks üle, lühike ülevaade teile sellest, kuhu me oleme jõudnud allkirjastamise ratifitseerimisega ka Euroopa Liidu poolt. Euroopa Liit on, ma olen kindel, kolleeg räägib sellest täpsemalt, aga on valmis osalema ka teavitamises ähm, mis puudutab praktilist külge, siis räägiksin veel mõningatest sündmustest, mida me oleme korraldanud selleks, et konventsiooni edendada. meil on kolm juhtmõtet, kõigepealt me tahaksime tutvustada konventsiooni sätteid, mida liikmesriigid peavad pärast tegema, pärast allkirjastamist ja ratifitseerimist, siis tahaksime teavitada konventsioonist üldisemalt ja kanda hoolt selle eest, et liikmesriigid tahavad allkirjastada, ratifitseerida ja kolmandaks me tahaksime tutvustada ja levitada konventsiooni ka väljaspool Euroopa Nõukogu liikmesriike. see ei tähenda seda, et teised riigid peaksid allkirjastama, ratifitseerima, kuid me tahaksime lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et nad tutvuksid konventsiooniga, kui nad ise vastava õigustikuga tegelevad. oleme pööranud väga palju tähelepanu konventsiooni ühele peamisele omapärale, nimelt konventsioon on õiguslikult siduv, kui liikmesriik on konventsiooniga liitunud, siis ei pea liikmesriik mitte üles näitama ainult head tahet ja selles vallas midagi heast tahtest lähtuvalt eda-, ette võtma, vaid siis on liikmesriigil kohustus võtta meetmeid selleks, et hoida ära vägivalda, kaitsta ohvreid ja tuua kohtu ette kurjategijaid selles valdkonnas korratasime ühe infoürituse Sarajevos eelmisel nädalal, kuhu me koondasime äh, selle piirkonna riigid ja Bratislavas on, toimus üks üritus, kus olid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja, ja ka Norra ja Islandi ja Liechtensteini esindajad. ja veel üks infoüritus on meil plaanis järgmisel aastal jaanuari keskpaigas Soomes sinna on kutsutud Balti riigid, Põhjamaad pluss Saksamaa, Poola ja äh, Vene Föderatsioon. ma unustasin mainida, et ka Tbilisis äh, Georgias oli äh, konverents, kus olid Kaukaasia riigid, aga ka Kesk-Aasia riigid kohal, nii et nagu näete, me teeme tõsiselt tööd selleks, et konventsiooni levitada siis ähm, kui oleme konventsiooni edendamise töö äh, äh, ja konventsiooni konventsioonist teavitamise töö lõpetanud, äh, siis jätkame konkreetsete järgmiste tegevustega praegu oleme me saavutanud ainult ühe ratifitseerimise, aga see ei tähenda seda, et asjad oleksid seiskunud äh, Albaania, Austria, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, äh, Rootsi, äh, Slovakkia, Ukraina ja teised on töötamas selle nimel ja kui need riigid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oma analüüsid ja mõjuhinnangud lõpule viinud, on meil põhjust loota, et nad ratifitseerivad selle konventsiooni järgmise aasta lõpuks, võib loota, et on palju neid riike, kes on juba ratifitseerinud. on mõistetav, et allkirjastamine ja ratifitseerimine võtab aega, liikmesriigid peavad üksikasjalikult hindama õiguslikku olukorda ja finantsmõju, mis kaasneb konventsiooni ratifitseerimisega. kõigel on oma hind loomulikult, kuid samas finantskriisi ei tohi kasutada ettekäändena konventsiooni mitte allkirjastada või ratifitseerida mul ei ole vaja seda teile siin korrata, sellepärast et äh, ma olen veendunud, et te olete teadlikud kõigist nendest uurimistest, et äh, kui naisi ei kaitsta ja konventsiooni ei allkirjastata, siis äh, selle hind on märkimisväärselt suurem. nüüd minu poolt kõik, olen valmis vastama küsimustele, aitäh! suur, suur tänu! ma olen kindel, et teil on kindlasti küsimusi päris mitmel teemal nagu ma ütlesin ka varem, siis ma hea meelega teid siin tervitan ja alustan kõigepealt andes siis äh, võimaluse liikmetele sõna võtta. proua Klaadi. suur tänu. ma tervitaks oma endist kolleegi, kellega ma töötasin Euroopa Nõukogus koos ja täna ma olen siin väga priviligeeritud olukorras, sest mina olin selle töörühma liige kes võitles selle konventsiooni nimel. tegemist on olnud väga pika ja raske jõupingutusega ja mul on hea meel, et see on jõudnud eduka lõpuni. see on olnud ka väga raske töö selleks, et jõuda äh, sobiva tulemuseni. tegemist oli meie lähtepunktiga ning äh, tõepoolest ma tervitan seda, et te olete täna sellega siin meie ees. loo-, loodetavasti esimees on nõus, et äh, tegemist on sellise võitlusega, kes, äh, mi-, mis äh, väärib selle nimel võitlust. me peame seda kindlasti naistekomisjonis tegema. tegemist on selliste põhimõtetega ja selliste reeglitega, mis on väga konkreetsed erinevalt muudest dokumentidest, mis nõukogust tuleb, see ka jõustub ja sellest saab asja. meil on tegemist väga jõulise konventsiooniga, mis ei sisalda ainult preventsioone, aga vaid ka sanktsioone ja konkreetseid meetmeid. minu arvates see selgitab, miks meie kolleeg on siin nõukogust, sellepärast et Brüsselis langetakse otsuseid väga äh, sirgjoonelisel viisil, me oleme teinud ka konkreetseid otsuseid äh, samamoodi, mis puudutab rahastamist. ma vaataksin üle siin mõningad punktid, mis minu arvates on olulised, hinnates selle konventsiooni jõustamise tõhusust peale allkirjastamist, peale ratifitseerimist, siis see konventsioon jõustub varem või hiljem ja me peaksime siis väga konkreetseid asju siin arutama. üks nendest on seotud ohvrite kaitsega. ma olen ise advokaat ja ma olen aastaid oma kodumaal ja ka parlamentaarses assamblees võidelnud ohvrite kaitse nimel ja äh, kohustusliku õigusabi nimel ohvritele. väga paljud lähisuhtevägivalla ohvrid, eriti kui nad on naised, sest tegemist on konventsiooniga, mis äh, on ikkagi suunatud põhiliselt naistele. Nad ei ole teadlikud, millised on nende seadusandlikud võimalused ja nad ei tea, mil, mismoodi on ette nähtud selle valdkonna äh, kaitse Euroopa dokumendis, nii et kui nad on muutunud ohvriks, kõigepealt nad ei ole teadlikud, et nad on ohvrid ja kui nad on sellest teadlikud, siis nad ei tea, kuidas selle olukorraga siis toime tulla. Nad vajavad õiguslikku abi eelkõige lisaks muudele abiliikidele, mida te olete juba maininud. ning minu arvates õiguslik, õigusabi on just see kriiti-, kõige kriitilisem pool. ma usun, et me äh, saame pakkuda konkreetset toetust, äh, tõstes teadlikkust Euroopa liikmesriikides, pakkudes vajalikke rahastuid selleks, et seda tegevust toetada. teine tõsine teema on seotud äh, varjupaikadega ohvrite jaoks, sest me võime aidata lähisuhtevägivalla ohvreid, et nad pääsevad äh, konfliktolukorrast äh, välja, me pakume neile varjupaika. minu kodumaal näiteks on ainult äh, kaks või kolm eraalgatuslikku varjupaika, mis ei ole asutatud avalikest vahenditest ja seetõttu meil ongi see väga oluline säte siin sest äh, meil on raskusi selle põhimõtte rakendamisega, sest meil puuduvad vajalikud vahendid. ma usun, et me peaksime leidma need vahendid Euroopa tasandil selleks, et see toimiks. kolmas on seotud, teema on seotud preventsiooniga. ma alati mõtlen selle konflikti peale, mis puudutab äh, sõnavabadust, mis puudutab äh, ja mis puudutab ühe inimese ohutust või turvalisust. ja ma viitan konkreetsele äh, probleemile, see on seotud pornograafiaga. pornograafia ei ole õigusrikkumine, vaid see on tegevus, mille vastu võetakse meetmeid kasutusele selleks, et alaealisi ei oleks sellesse tegevusse kaasatud ja püütakse vältida alaealist muutmist ohvriks, ohvriteks. kuid üldiselt leitakse, et see on selline meelelahutuslik tegevus täiskasvanutele. aga samas, kui seda probleemi ei ohjata, siis see, see võib mõjutada olulisel määral seda äh, punkti, mis on toodud ära preventsiooni peatüki all sellest, äh, selles brošüüris siin ja ma räägin siin naiste ja meeste rollist ühiskonnas. Need äh, sellise tegevuse kaudu rollid jaotuvad ebaühtlaselt sest äh, pornograafias äh, suhtutakse naisesse kui alamasse olendisse ja ma usun, et me peaksime püüdma leida selliseid viise, kuidas me saaksime äh, sellistest arusaamadest eemalduda sest äh, naise kuvandit nähakse siin mehest äh, alamana ja sellel on oma tagajärjed, mis puudutavad ka lähisuhtevägivalda. ja lõpetuseks ma usun, et me peaksime võtma konkreetseid samme, äh, mis puudutavad, mis puudutab sisserändajaid, sest inimesi, inimesed reisi-, sõidavad Euroopa Liitu sisse ja äh, võivad kehtida veel sellised arusaamad, mis toetavad vägivalla kasutamist. ma olen näinud ka seda, et äh, pär-, äh, et lähisuhtevägivalla definitsiooni ja vägivald, lastevastase vägivalla definitsiooni on laiendatud, siin on ka viidatud siis autriivadele, kuritegevustele, siin on viidatud seksuaalsele äh, Äh, tagakiusamisele, nii et selles mõttes on seda ulatust laiendamisel väga hea. kuid samas Euroopas me näeme ikkagi seda, et äh, rakendatakse ikkagi naistevastast vägivalda, sellepärast et äh, tegemist on teatud etniliste gruppide traditsioonidega selles valdkonnas ning see mõjutab väga palju just naistevastase vägivalla rakendamist. ma loodan, et Euroopa Liit rak-, äh, allkirjastab selle konventsiooni. ja ma usun, et meie komisjon saab selle eest ka võidelda. ja suur tänu selle ettekande eest ja mina olen valmis teiega tegema edasist koostööd selleks, et oleks võimalik konventsiooni rakendada. suur tänu! suur tänu ja äh, proua Morvai! Thank you very much uh,. I keep thinking uh... suur tänu! ma kogu aeg mõtlen, et miks on nii palju vastuseisu liikmesriikide poolt selle konventsiooni vastu, aga samas me näeme, et sellest räägitakse ju väga palju kus öeldakse ja riigid ju pingutavad selle nimel, et võideldakse naistevastase vägivalla vastu. et see on kõik jutu tasame, tasemel ja ma mõtlesin selle üle, minu järelduseks on see, et nüüd on selline õiguslik instrument, inimõiguse alusel põhinev instrument, mis tähendab, et meil on olemas vahendid, meil on olemas dokument, see tuleb võtta tõsiselt ja nüüd on tegemist terve äh, võimaluste komplektiga, mille abil me saame võidelda naistevastase vägivalla vastu. ja see on ohtlik praeguse olukorra mõttes, selle praeguse olukorra jaoks, sest me, sest lähisuhtevägivald ei ole Ungaris äh, ei ole tegemist sellise olukorraga, kus üks naine iga nädal saab surma äh, selle tõttu, et te pidevalt äh, kasutatakse tema vastu vägivalda, teda äh, pekstakse, kuni see naine sureb. sest see ei ole äh, ainult see teema, sest kõik on sellega nõus, et jah, see on väga hirmus ja selle, sellega tuleb midagi ette võtta, aga vägivald naiste vastu, seksuaalne vägivald, lähisuhte vägivald, igasugune vägivald naiste vastu on seotud alati praeguse olukorra säilitamisega, säilitades neid, seda võimu tasakaalu, mis praegu on naiste ja meeste vahel, sest naisi distsiplineeritakse vägivalla kaudu mehe poolt ja ühiskond lubab mehel naise vastu vägivalda kasutada ja sellise naise vastu, kes ei taha alluda mehele ja kes ei ole valmis selliseid juhendeid järgima. näiteks kui nagu Euroopa Parlamendi eh, liige ütles hiljuti, miks me peaksime muretsema lähisuhte eh, vägivalla pärast, naine peab sünnitama neli ja viis eh, last sünnitama, selle asemel sünnitama, sünnitab ta üks või kaks ja sellepärast inimesed siis üksteist austavad perekonnas ja lähisuhtevägivald siis ei oleks ju probleemiks. mida see ütlus tähendab? see viitab vägivalla rollile distsiplineerides naist ja allutades naist. ja see ongi vägivalla roll juristina ja teadusuuringute teostajana ma vaatasin väga palju dokumente, vanu dokumente, kus oli ära toodud kaasused, kus äh, naised olid surma saanud äh, ja rääkisin paljude naistega, kes olid veel elus, kes olid olnud vägivalla ohvriteks ning alguses ähm, üllatas see mind natuke. et äh, need naised tegid nii palju halbu asju vastavalt nendele dokumentidele, kohtudokumentidele, kuidas nad olid äh, hooletud kodustes töödes kuidas nad ei hoolitsenud laste eest piisavalt hästi, kuidas nad ei kontrollinud seda, kuidas lastel koolis läks piisavalt hästi. ja põhimõtteliselt see sõnum oli see, et ei, no pole ime, et see vaene abikaasa pidi ikkagi ju teda karistama vägivalla abil. ja natuke aega läks mul aega selleks, et aru saada, et see ongi see, milles asi seisab et jah, tõepoolest, et kui äh, naine ei suuda sajaprotsendiliselt võtta vastutust kõikide asjade pealt, äh, enda peale, mis toimub kodus, see on siis abielu, kodumajapidamine, laste kasvatamine, nõnda edasi, või kui ta ei järgi sajaprotsendiliselt seda, mida tema partner või abikaasa soovib, et ta teeb, kui ta räägib liiga palju, näiteks nagu mina praegu, või räägib liiga vähe, kui abikaasa tahab, et ta räägiks, kui naine ei tea täpselt, millal äh, Äh, abikaasa tahab sooja suppi saada või midagi sellist, siis mehel on õigus vihastada selle peale, ta on pettunud ja ta karistab naist. nii et kui me võtame siis lähisuhtevägivalda tõsiselt, siis me pea-, tahame seda kõike muuta, me tahame seda äh, võimusuhet muuta ja see on väga ohtlik. ja arvatavasti liikmesriigid seda ka tunnetavad. et selles see probleem siis seisneb me peame seda kõik võtma tõsiselt ja ma tahaksin saada teie abi ja ma tahaks väga kutsuda teid Ungarisse, kas teid või teie kolleegi, et parlamendi kaudu, eh, kes, et, et te räägiksite parlamendiliikmetega ja veenda neid, et eh, nad allkirjastaksid ja ratifitseeriksid selle konventsiooni. kahjuks nad ei ole seda allkirjastanud veel. kui nad võtavad seda asja tõsiselt ja kui nad äh, ei räägi ainult sellest, et tuleb lõpetada naistevastane vägivald. suur tänu. okei okay., äh, jätku suur tänu. ma tahaksin kõigepealt öelda seda, et me elame patriarhaadis ja võib-olla see ongi seotud sellega, mida te ütlesite. palun, kolleeg suur tänu teie ettekande eest ja äh, see kolleeg, äh, kolleegi poolt räägitud lugu äh, meenutas mulle teist lugu Bulgaarias, minu kodumaas, kui ma töötasin selle toimiku kallal, mis puudutas ohvrikaitset, siis ma nägin sellist kohtuasja, kus perekonnas oli vaidlus ja natuke kaklus ka ja lõpetus, lõpptulemusena mees tappis naise ja peale kõiki süüdistus, süüdistaja tööd kohtus, prokuröri tööd, siis äh, kohtunik küsis äh, süüdistavalt, kas sa tapsid äh, oma, oma naise ja vastus oli jah, aga ta oli ju minu naine ja lõpuks oli see, tulemuseks oli see, et ta ei olnud süüdi, sellepärast et tema sügav arusaam ja veendumus ja kultuuriline taust ütles, et eh, mida ta, ta, ta tõepoolest ei saanud aru, et ta oleks midagi valesti teinud nii et see oli nagu enesekaitse. see oli kohtuotsus oli see, et tegemist oli enesekaitsega ja teda ei, äh, teda ei äh, antud kohtu alla mõrvarina. mis puudutab seda konventsiooni, siis ma tahaksin öelda, et äh, valmistas ette seda direktiivi, mis puudutab ohvrikaitset, me oleme kaitsu-, kasutanud kõigepealt teie definitsiooni, see on olnud meile suureks abiks ja me oleme saanud sellega ka äh, nõukogu parlamendi komisjoni toetuse. meil on õnnestunud ka lisada äh, erinevaid äh, muud, muid dokumente, ekspertide arvamus, mis puudutab psühholoogilist, emotsionaalset äh, toetust ohvrile. ma usun, et see on olnud väga edukas ja see on viinud ka sisse muudatusi äh, õigussüsteemi. siis spetsialistide koolitamine on olnud oluline punkt äh, samm ja samm edasi ning teadlikkuse arendamise kampaaniad Äh, mis toimuvad vabaühenduste kaudu. nii et me oleme saavutanud tulemusi, see on väga äh, positiivne, et seda konventsiooni olete ette valmistanud, sellepärast et me saatsime, saime seda kasutada, sellele viidata. samas veel on väga palju veel ära teha, aga vägivald minu jaoks on osa võimujaotusest ühiskonnas, arvestades sellega, et hiljuti üheksa liikmesriiki lükkasid tagasi äh, proua Redingu ettepaneku ja äh, see puudutas parlamendi positsiooni, mis puudutab äh, naiste kaasamist äriühingute juhatustesse, siis võite et, juba ette arvata, et kõige vihasem võistlus selle ähm, võimujaotuse osas lõpebki vägivallaga, nii et meil on väga palju veel ära teha, aga ma usun, et me peaksime äh, leidma hea koostöövõimaluse, mis ei puuduta ainult mitte ainult äh, nõukogu ja meie komisjoni, vaid ka tervet parlamenti ja me peaksime vaatama seda, kuidas me koos saaksime jõuda sellise seadusandlik, seadusandliku tulemuseni, mis kaitseb naisi naistevastase vägivalla vastu, eest. suur tänu. I lost the micro. Eh, thank you. ma tänan teid ettekande eest. see on teema, mis on väga vajalik lahendada ja mitte eh, oodata lahendamisega, et küll eh, uued põlvkonnad on mõistlikumad ja, ja selliselt vägivaldselt ei käitu. aga ma tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele küljele, just nimelt poliitiliste otsuse langetajate arusaamale mis toob kaasa õlakehituse kas siis nimetatud konventsiooni või euroopa parlamendi vastavate raportite suhtes et tegelikult ei vii liikmesriikides õigusaktide vastuvõtmiseni. toon näite minu koduriigist mis on eesti. meie justiitsminister mõned aastad tagasi kui me antud teemat arutasime ei kiirustanud meie õigusakte selles suunas parandama vaid põhjendas meil ju on huligaansuse paragrahv äh, kergete kehavigastuste tekitamine tapmine ettevaatamatuse tõttu mõrv ja nii edasi et milleks on meil veel vaja mingisugust naistevastast vägivalda mis vahe see on kas pekstakse poissi või tüdrukut äh, nii et arusaam sellest mida tähendab naistevastane vägivald ei ole mitte igal pool ühene ja võib-olla tuleks nendes dokumentides ka rohkem sellest rääkida teinekord näpu viibutamiseni välja et me ei jõuaks situatsiooni kus üheksa riiki leiavad et ähm, naiste ärijuhtimises kvoote pole vaja sealhulgas oli ka nii proua parvanova riik kui kui minu riik ja millega nad seda põhjendasid äh, arusaam muutub niikuinii kunagi tuleb see niikuinii ja kust me võtame nii palju arukaid naisi eestis lõpetab seitsekümmend protsenti ülikoolidest on tüdrukud äh, nii et probleeme on on palju ja tegelikult nad omavahel haakuvad. lõpetada tahaksin eesti kirjandusklassika sõnadega. see on mm, äh, oli tuglas äh, kes kirjutas 1906 aastal vaadake kui palju sellest mööda on ja minu ühiskonnas on tegelikult vähe muutunud ta ütles see et mees naist enda kõrvale ei taha ei tulene tegelikult sellest et talle naine ei meeldi see tuleneb sellest et sellel toolil on tal endal hea olla aitäh Tack för det. Och eh, då... Suur tänu. proua Tomson. suur tänu, esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada äh, kõneleb väga huvitava tutvustuses kahjuks ma ei kuulnud seda algusest peale, kuna ma jäin hiljaks. kuid ma usun, et see, mis täna siin on kõlanud, on äärmiselt oluline, ka see, mida ütles proua Barbanova äh, selle mehe kohta, kes ei pidanud ennast süüliseks, sest see on omakorda seotud seadusandlusega ja kui seadusandlus ei tunnista neid süüdlasteks, Taanis kuni kaks aastat tagasi oli veel meil seadus, kus ütles, kui sa tapad oma naisi, siis sa saad ainult pool karistust. kui sa peksad oma naist, võrreldes näiteks sinu naabriga, saad ka ainult pool karistust. veel kaks aastat tagasi äh, äh, oli see niimoodi, oli mitme naise pidamine lubatud me ei saa ju aktsepteerida, et äh, nad tapavad neid. seega nüüd äh, me tõstame ka nende karistusmäära normaalsele tasemele, et äh, kui sa tapad oma naise või naabri, siis saad samasuguse karistuse. kuid ma arvan, Hispaania seadusandlus oli inspiratsiooniallikaks paljudele teistele riikidele, siis Hispaanias küsiti, kuule, kui sa tapsid oma naise, siis saad topeltkaristuse see oli väga huvitav lähenemine. ka see, kuidas me suhtume äh, süüteo toimepanijasse. Taanis meest, keda, kes peksab oma naist, peetakse haigeks. ja talle määratakse sundravi. naine ei saa ravi ma külastasin Hispaaniat ja küsisin vabaühendustelt nende arvamust selle ravi kohta ja nad ütlesid, ravi, ravi on mõeldud haigetele, aga need mehed ei ole haiged. kui nad oleksid haiged, siis nad võib-olla ründaksid bussijuhti ja teisi inimesi, aga nad peksid ainult oma naist. sest see oli oma valitseva positsiooni nimel toime pandud akt, see ei ole haigus ja seetõttu me ei poolda sundravi. taanlaste jaoks aga kujutab see endast kultuuridevahelist konflikti, sest meie peame selliseid inimesi haigeteks ja nende karistuseks on sundravi. see on hoopis eh, erinev lähenemine samale probleemile erinevates liikmesriikides. ja mina tahaksin küsida, mitu liikmesriiki ei ole veel konventsioonile alla kirjutanud. ma tean, et ka minu koduriigi parlamendis käivad arutelus või nad on esitanud omapoolsed vastuargumendid või on nad käivitanud protsessi, on lubanud liituda konventsiooniga. milline on hetkeseis? suur tänu. ja proua Estrela, meie aseesinaine. suur tänu, esimees ma vabandan, et ma saabusin väikese hilinemisega täna hommikul, kuid samal ajal käivad ka teiste komisjonide koosolekud ja seetõttu me jookseme ühelt koosolekult teisele vastavalt päevakorrapunktidele. kui me räägime naistevastasest vägivallast, siis see on meie ühiskondades muutunud väga suureks probleemiks ja küsimus ei taandu mitte ainult võrdsusele, vaid ka inimõigustele ja sel põhjusel me peame tegutsema selle nimel, et tõkestada vägivalda ja loomulikult selle ilmingute puhul selle vastu võitlema. kuid ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele asjale. kui on vastu võetud tegevuspoliitika, mis peaks äh, aitama tasakaalustada töö ja pereelu, siis see peaks takistama ka vägivallad. aga kui mehed ei ole harjunud jagama naisega äh, koduseid töid ja kui midagi läheb viltu, siis mehed ärrituvad, sest nad siiski arvavad, et äh, koduste tööde eest langeb vastutus naiste õlgadele. ühiskond endiselt Äh, on pannud naisele kõik koduse pereelu vastutuse, kohustuse, äh, pere hoidmine, vastutus laste eest, eakate eest hoolitsemine, äh, kodu korrastamine ja nii edasi. ja samuti eksisteerib ka palgalõhe, mis omakorda soodustab taolist vägivalda kui inimene ei ole majanduslikult sõltumatu, tekib tal tunne, et ta ei ole oma partnerile võrdne kaaslane. ja seetõttu me peame mõtlema ka äh, õiguskaitsetöötajate ja kohtutöötajate koolitusele. Need, kes töötavad õigussüsteemis, peaksid olema suutelised kohe varase hoiatuse puhul reageerima, kui ilmnevad esimesed sümptomid vägivallast. on väga palju selliseid juhtumeid, kui esitatakse kaebus äh, kuid seda ei menetleta korralikult. ja naisel jääb tunne, et teda ei kaitsta. ta läheb tagasi koju, vägivald jätkub ja võib juhtuda, et lõpuks ta saab ka surma. Portugalis on väga hea seadusandlus vastu võetud see on hea ja mitte ainult ohver ei pea esitama kaebuse äh, politseile, äh, see võib olla ka mõni teine inimene, äh, kes on kuulnud sellest vägivallast ja esitab vastavat avalduse politseile. aga küsimus on selles, kuidas seda tegelikkuses jõustatakse. oli hiljuti selline juhtum, kus kohtunik otsustas määrata koduaresti sellisele pere vägivalla teostajale mis tähendab seda, et oli oma koduseinte vahel kinni ja võis vägivalda kasutada oma naise kallal, millal iganes ta seda soovis. tavaliselt sellistel juhtudel püütakse ohver sellest vägivallakoldest eemale hoida, aga see konkreetne kohtunik äh, suhtus ühiskondlikusse äh, pilti teistmoodi ja ta otsustas niimoodi ja loomulikult selles peres olukord halvenes Äh, naist küll ei tapetud, kuid äh, asi oli peaaegu juba selle piirini jõudnud. seetõttu meil on vaja korraldada palju paremat koolitust nendele, kes peavad sekkuma taoliste vägivallajuhtumite puhul, olgu tegemist õiguskaitsetöötajatega, kohtunikega või teiste õigussüsteemi töötajatega. me vajame ka teavitamiskampaaniat, et naised oleksid teadlikumad oma õigustest. naised peavad Äh, teadma ka sellest, millised vahendid on ühiskonnas äh, nende kasutada. mida me peaksime tegema äh, vägivallajuhtumite korral? lisaks vastavale seadusandlusele me peame tagama ka korraliku ohvrikaitse ja seda kõikides aspektides. me räägime rahalisest toetusest, õiguslikust äh, abist, psühholoogilisest nõustamisest, kõikidest nendest abivormidest, mida ohver võib vajada, eriti laste puhul. Äh, las, lapsed peaksid jääma ema juurde, ükskõik kuhu see ema ka ei saadetaks kas kuskile turvakodusse, varjupaika äh,. oleneb sellest, milline lahendus sellele naisele välja pakutakse. kuid äh, tegelikkuses väga sageli lapsed on ise vägivalla ohvrid, kuid pärast seda kannatavad kohutava psühholoogilise stressi all äh, lapsed on äärmiselt häiritud äh, sellest, mille tunnistajaks nad on olnud ja neile mõjub negatiivselt ka see, kui neid lahutatakse oma emast. Ehm, me teame, et me praegu elame majandusliku ja sotsiaalse kriisi olukorras. ja näeme, et see mõjutab ka pereelu Äh, on väga palju perekondi, kelle juurdepääs tervishoiuteenustele on piiratud ja see mõjutab äh, ka nende psüühikat ja väga palju on pandud ka nende depressiooni äh, diagnoose inimestele õhustik äh, ühiskonnas ei ole sugugi hea, äh, see võib plahvatusohtlikuks muutuda paljudes perekondades, kus on mure, äre, ärevus, töötus. Need on kõik äh, tegurid, mis suurendavad depressiooni ja mured ja meie prioriteedina Euroopa Liidus, institutsioonides, ka Euroopa Nõukogus, kuigi Euroopa Nõukogu on teinud suurepärast tööd selles tegevusvaldkonnas ja koostanud väga olulisi uuringuid, siis meie prioriteediks praegu peaks olema tegutseda koos, et võidelda selle nuhtlusega, millel on kohutavad tagajärjed ja mitte ainult vahetud tagajärjed, ka pikaajalised tagajärjed. see mõjutab äh, üksmeelt ja harmooniat ühiskonnas ja viimastel aastatel on surma saanud ohvrite arv kasvanud ja kui me räägime naistest, kes on tapetud oma partnerite või abikaasade poolt, ja seetõttu meie mõttevahetus on äärmiselt oluline, me peame seda arutelu jätkama ja peame survestama ka liikmesriike, et nad ratifitseeriksid Istanbuli konventsiooni. suur tänu. proua Garcia Perez suur tänu, esimees. nagu ka kolleeg Edith, vabandan, et ma ei osalenud koosolekul kohe algusest peale sest mul on mitmeid erinevaid kohustusi, vastutusi, mida ma püüan omavahel ühitada. tegemist on äärmiselt huvitava teemaga ja meie komisjon on juba sellega tegelenud, me oleme juba seda põhjalikult arutanud ja nagu Edithki ütles, tahan mina rõhutada, et on äärmiselt oluline mõelda sellele, kuidas võidelda naistevastase perevägivallaga äh, läbivalt kõikides poliitikavaldkondades. me räägime, et äh, sooline vägivald on nagu ühiskondlik nuhtlus, pahe, mis süvendab sotsiaalset ebavõrdsust kui osa elanikkonnast tunnetab, et ta on, äh, tal on rohkem võimu, rohkem õigusi võrreldes teise poolega. ja see ongi taolise olukorra tekkimise üheks põhjuseks. Äh, enamik liikmesriike on hakanud tegelema selle teemaga. nagu ma ütlesin, naistevastase vägivalla vastu võitlemine nõuab äh, kõikehõlmavaid, läbivaid meetmeid, meil on vaja nii äh, lühiajalisi poliitikaid, et leida äh, vastuseid ja lahendusi tekkinud probleemidele, kuid me vajame ka pikaajalisi strateegiaid. kahjuks äh, võib-olla me üleöö ei näe meie jõupingutuste tulemusi, see nõuab aega, sest on vaja aega ja see on üsna raske, et veenda kõiki institutsioone selle vajalikkuses. ja ma siinjuures rõhutan ohvrikaitse tähtsust. Rita tutvustas Hispaanias kehtivaid seadusi, kus äh, naistevastase vägivalla ohvrid äh, saavad äh, palju abi ja seadusandlus kriminaliseerib sellised süüteod kuid me teame samas, et äh, nendel naistel on raskusi vajalike vahendite kasutamisel, selle ligipääsu saavutamisel ähm,, ähm töökohta leidmisel, sest nad on sõlvat-, hõivatud äh, perekohustustega, laste eest hoolitsemisega. ja samuti tähtis on preventsioon me peame võrd-, võitlema sotsiaalse ebavõrdus, võrdsuse vastu selle nimel, et ka tulevikus inimesed mõistaksid, et äh, vägivald on mõttetu, me peame harima lapsi juba koolieas. ja me saame seda teha ulatades abistava käe vastavatele organisatsioonidele, äh, vabaühendustele, meil on vaja soolise võrdõiguslikkuse alast õpet. et tänased väikesed poisid kahekümne aasta pärast ei arvaks, et neil on õigus rünnata oma abikaasat äh, lihtsalt seetõttu, et ta tunneb, et abikaasa on alamolend ja loomulikult me peame abistama ka neid naisi, kes on juba kannatanud vägivalla läbi. viimastel aastatel on tehtud üsna palju selle nimel. Hispaanias viisteist aastat tagasi naised ei julgenud eh, teavitada õiguskaitseorganeid eh, perevägivallast. ja kui nad seda tegid, siis politseiniku reaktsioon oli kuulge, äh, lahendage see asi oma abikaasaga, see on osa teie tavalisest pereelust, võib-olla te ajasite oma abikaasa närvi. kuid suhtumine ja olukord on muutunud ja nüüd tuleb töötada selle nimel, et selliseid õigustusi enam ei saa kasutada, et abikaasa muutus närviliseks naise tegevuse tõttu ja seetõttu rakend-, kasutas vägivalda tema vastu. ja äh, selleks meil on vaja harida oma lapsi ja nõudma selliseid programme nii liikmesriikides kui ka ühenduse tasandil. me oleme juba rääkinud sellest, et Euroopas tuleks edendada ka majanduspoliitikat, rahanduspoliitikat, kuid samas me peame edendama ka õiguste alast poliitikat ning tegelikkuses rakendama Euroopa Liidu põhiväärtusi ja võrdsus on üks nendest väärtustest. Äh, need õigused äh, tuleb teostada ka praktikas. näiteks meil on vaja di direktiivi lastevastase äh, vägivalla vastu võitlemiseks. me peame jätkama tööd sellel suunal. ja lastevastast vägivalda tuleks määratleda Äh, kuriteona ja me soovime, et see konventsioon ratifitseeritaks kõikides liikmesriikides, me peame seda toetama. ja seejärel peaksid liikmesriigid keskenduma sellele, et muuta olukorda. kuigi ma pean möönma, et olukord on hakanud muutuma, kuid tööd on veel väga palju ees. ka meie jätkame tööd selle teema kallal ja ma tänan Euroopa Nõukogu esindajaid äh, selle eest, et nad täna siia tulid ja osalesid meie mõttevahetuses. ja me oleme alati teie teenistuses ja soovime teid abistada, kui te seda soovite. suur tänu. ja enne kui ma annan komisjoni esindajale äh, saab sõna proua. proua Kudlevska äh, Äh, tänan, esimees, ma räägin lühidalt, ma ei hakka üle kordama seda, mida eelkõnelejad juba ütlesid. ma esindan ühte nendest riikidest, kes ei ole veel konventsiooniga liitunud. Äh, sel teemal on käinud aktiivne debatt ajakirjanduses ja tänu sellele debatile on valitsus otsustanud liituda konventsiooniga ja mul on hea meel selle üle. millised olid need äh, tähtsamad põhjused, miks algul oli vastuseis konventsioonile ja põhjused peituvad konventsiooni artiklis kaksteist ja nüüd ma tahaksin esitada küsimuse, kas nimetatud artikkel, artikkel kaksteist, on tekitanud vastuolusid ka teistes liikmesriikides, vastuseisu teistes liikmesriikides, võib-olla et see on üks põhjustest, miks need riigid ei ole konventsiooniga liitunud, nagu näiteks Poolas toimusid pikad arutelud selle üle, kas Poola valitsus peaks selle dokumendile allkirja andma või mitte. ja tunnistan, et mul on hea meel selle üle, et otsustajad olid mõistlikud inimesed ja vastavad Poola valitsuse ministrid veendusid selle vajalikkuses ja ma loodan, et allkiri konventsioonile antakse väga antakse varsti, kuid siis tuleb see ratifitseerida. kuid ma kasutaksin tänast võimalust ja küsiksin veel kord, kas artik-, artikkel kaksteist äh, on see vastuline artikkel, mis on põhjustanud mõningate riikide vastuseisu konventsiooniga liitumisele. tänan. nüüd äh, komisjoni esindaja, palun. suur tänu, härra esimees, et andsite mulle sõna kõigepealt tahaksin rääkida natukene sellest konventsioonist, selle konventsiooni omapäradest, tegemist on tõesti esimese rahvusvahelise õiguslikult siduva naistevastase vägivalla vastu võitlemise instrumendiga, mille eesmärgiks on kaitsta naisi igasuguse vägivalla eest ning tuua kohtu ette naistevastane vägivald ning juurida välja see vägivald holistliku meetmete kogumi abil. tegemist on ka esimese rahvusvahelise kokkuleppega, millel on oma soomääratlus, mis on ka väga oluline ja huvitav. see hõlmab kõiki vägivallaliike, naiste vastu suunatud vägivallaliike ning tagab, et äh, konventsiooni osalised riigid võtavad kõik kõik vajalikud meetmed, et kriminaliseerida igasugune vägivald. konventsioon äh, hõlmab kolme valdkonda, naistevastane vägivald, sooline vägivald naiste vastu ning äh, koduvägivald äh, või lähisuhtevägivald ka naiste, meeste ja laste vastu. Äh, Euroopa Liidu suhtumine naistevastasesse vägivalda on järgmine. Euroopa Liit, nagu ka Euroopa Nõukogu, on väga pühendunud äh, sellele, et meil peaks olema tugevam poliitiline reaktsioon, poliitiline rinne, mis võitleb naistevastase vägivalla vastu nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool. Euroopa Liidu pühendumust on näha erinevates instrumentides, mille kõik Euroopa Liidu institutsioonid on vastu võtnud, Euroopa Liidus tunnistatakse, et äh, naistevastane vägivald on inimõiguste rikkumine ning äh, ka seetõttu soolise võrdõiguslikkuse poole püüdlemise takistuseks. kuid Euroopa Liidul ei ole õiguslikult siduvaid instrumente, mis aitaksid naistevastase vägivalla vastu võidelda, sealhulgas ka lähisuhtevägivalla vastu, kuid on erinevaid õigusakte, mis aitavad seda eesmärki saavutada. kuid äh, mitte ühelgi neist ei ole sama suurt ulatust äh, ja sama ambitsioonikaid eesmärke kui see konventsioon. kas Euroopa Liit võib liituda konventsiooniga? Äh, nagu Euroopa Nõukogu esindaja mainis, äh, artikkel seitsekümmend viis lõige üks konventsioonist ütleb, et konventsioon on avatud allkirjastamiseks mitte ainult äh, Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, vaid ka Euroopa Liidule kui sellisele. see tähendab seda, et Euroopa Liit võib lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele liituda, aga mitte Euroopa Liidu liikmesriikide nimel see on väga, seda on väga oluline siin esile tõsta, miks? sellepärast, et äh, on äh, mitmeid äh, kriminaalsätteid konventsioonis, millega, mille puhul on pädevus ainult liikmesriikidel eraldi. artikkel kaheksakümmend kolm lõige üks konventsioonist toob välja erinevad kuriteokategooriad, mille puhul Äh, Euroopa Liit ei ole pädev äh, ühtlustama, nagu näiteks äh, sunnitud abi, abielud, naiste soo, suguelundite me-, moonutamine, sunniviisiline steriliseerimine, sunniviisilised abordid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, nendes valdkondades Euroopa Liidul puudub pädevus, aga valdkondades, kus on Euroopa Liidu pädevus, ei ole see eksklusiivne pädevus ja, ja kuivõrd Euroopa Liit on äh, leppinud selliste pädevuste osas reeglina kokku miinimum äh, ühtlustamise, harmoneerimise. võtame siin näiteks konventsiooni peatüki, mis käsitleb äh, ohvrite kaitset ja toetust, siis õiguslik alus tsiviil- ja kriminaalasjades on artiklites kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks lepingust. Euroopa Liit on seda pädevust rakendanud erinevate õigusaktide kaudu. kõige viima-, kõige hiljutisem, mis paari nädala pärast vastu võetakse, on direktiiv, millega luuakse ohvri, kuriteo ohvrite kaitse miinimumstandardid ja pannakse paika nende miinimumõigused. ja see tähendab tegelikult seda, et Euroopa Liidus on kokku lepitud miinimumstandardite osas, kuid eksklusiivset Euroopa Liidu ainupädevust ei ole ning liikmesriikidel, liikmesriigid peavad ka ise omalt poolt mehhanisme paika panema selleks, et kon-, konventsiooni ellu viia. niisiis, pädevused jagunevad Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel sellistes valdkondades, kus Euroopa Liidul üldse on pädevust ja seetõttu tegemist oleks sellise äh, kokkuleppega, kuhu, millega Euroopa Liit saab liituda lisaks liikmesriikidele. aga jagatud pädevused ei tähenda seda, et Euroopa Liit oleks kohustatud konventsiooniga liituma, tegemist on poliitilise valikuga, mis langetatakse pärast õiguslike tagajärgede analüüsi ning äh, ka lisandväärtuse analüüsi võin teile kinnitada, et kõikide juriidiliste tagajärgede ja lisandväärtuse analüüs on praegu komisjoni äh, teenistustes täies hoos ja aasta lõpuks peaks see ka lõpuni, lõpule jõudma. selle analüüsi käigus määratletakse täpselt, millised on Euroopa Liidu pädevused konventsiooniga seoses ja analüüsitakse, kas Euroopa Liidu õigusaktid on kooskõlastatavad konventsiooniga ning püüaks, püütakse määratleda need sätted konventsioonist, mille osas Euroopa Liit on pädev, kuid pole veel oma pädevust rakendanud. praegusel hetkel on neliteist Euroopa Liidu liikmesriiki konventsiooni allkirjastanud mitte keegi pole veel seda ratifitseerinud Euroopa Liidu liikmesriikidest ning ka seda asjaolu tuleb kindlasti arvesse võtta. mitmed konventsiooni sätted, äh, selle äh, ulatus, soo määratlus võivad, ja ma rõhutan siin võivad, võivad olla vastuolulised mõnedes liikmesriikides tõenäoliselt ei ole tahet liituda või neil on äh, reservatsioonid äh, erinevates küsimustes, nagu näiteks äh, sisserändajatest naiste elamisload ja nii edasi ja nii edasi. liikmesriigid saavad konventsiooniga individuaalselt liituda, kuid seda tuleb liit, hinnata ka Euroopa Liidu poolt, kui Euroopa Liit otsustab liitumise kasuks peab, peavad komisjoni talitused esitama nõukogule oma ettepaneku ja loomulikult äh, liikmesriigid peavad siis laua ümber seda ettepanekut hindama. ning äh, andma oma hinnangu Euroopa Liidu liitumisele selle konventsiooniga. selle nõukogu äh, nõukogu otsus võetakse vastu ühe öö, otsusega öö, ja nõukogu peab kvalifitseeritud häälte enamusega otsustama pärast seda, kui on konsulteeritud Euroopa Parlamendiga. siis veel üks instrument, miks võiks olla, võiks olla asjakohane, on pädevuste deklaratsioon võimalik pädevuste deklaratsioon, mis oleks lisaks nõukogu otsusele ning aitaks selgitada, millised on pädevuste ja volituste, milline on pädevuste ja volituste jagunemine liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel. seda võib pidada kasulikuks ja see aitab muuta kergemaks aruandlusprotsessi, järelevalveprotsessi Euroopa Nõukogu järelevalvemehhanismi äh, jaoks ja võib-olla ma nüüd lõpetaksingi, aga olen valmis ka vastama või andma teile täiendavat äh, teavet, kui te seda peaksite soovima. suur tänu! suur tänu! ja oleme siia kutsunud ka majandus- ja sotsiaalkomitee esindaja. ma käisin majandus- ja sotsiaalkomitees äh, reedel ja annangi nüüd nende esindajale sõna, Bran. suur tänu selle kutse eest ja suur tänu ka kõikidele sõnavõtjatele, tegemist oli vägagi äh, valgustava aruteluga. meie institutsioon on juba tähelepanelikult jälginud aastaid kõiki soolise vägivalla, lähisuhtevägivallaga, kodus vägivallaga seotud küsimusi ja eelmisel nädalal võtsime vastu koduvägivalda puudutava dokumendi ning äh, mõned austusväärsed äh, kõnelejad loodetavasti tulevad ka homme meie konverentsile, mis käsitleb koduvägivalda meie hoones äh, Rüübeljaardil. ja kõik olete loomulikult teretulnud seal. ma juhiksin tähelepanu mõningatele asjaoludele, mis minu jaoks on olulised seoses selle olulise konventsiooni rakendamisega. teen seda lühidalt kõigepealt äh, politsei, kuidas me võtame vastutusele politsei, kui äh, nad ei tee oma tööd nagu kord ja kohus. ma võin teile seda öelda isiklikust kogemusest, et nii see paraku on ja paraku äh, sellise Ähm, mittekorda kohustatud töö tulemuseks võib olla naise surm. ja kuidas me võtame vastutusele neid, äh, kes, äh, kelle tulemusena kohtuprotsess äh, viibib ja mis jällegi võib viia ohvri surmani? ja kas me oleme teadlikud sellest, et koduvägivald hõlmab igasuguseid suhteid, juhusuhtleid, suhteid, mille puhul äh, võib-olla paar pole kunagi elanud koos äh, või on elanud kunagi koos, äh, jaganud eluaset, kuid enam seda ei tee. meil on vaja väga täpselt juriidilist sõnastust. me teame, mida liikmesriikide tasandil äh, õigusaktidega äh, tehakse, äh, nendesse satuvad tõsised lüngad ja nende valdkondade, selle, selle teema puhul tuleb nende lünkade eest tõsiselt hoolt kanda. siis, meil on vaja asjatundjaid, kes aitaksid moodustada võrgustikke, mille abil ohvrid saaksid seda abi, mida neil on vaja ja siinkohal tekib ka professionaalse konfidentsiaalsuse küsimus. kõik need teemad vajavad ahendamist ja veel. me peame arvesse võtma ka noori inimesi, isegi ja teismelisi juba. suur tänu, et mulle sõna andsite. suur tänu ja nüüd annan sõna meie külalisele, kes teeb kokkuvõtte ja vastab esitatud küsimustele. palun. suur tänu, lugupeetud esimees. peaaegu kõikides sõnavõttudes tõusis esile üks teema, sooline ebavõrdsus ning äh, suhtumise äh, muutmise vajadus, äh, teavitamise, suurema teavitamise vajadus iseäranis meeste ja noorte noorukite hulgas ja see on väga oluline element ka meie konventsioonis, tegemist on ähm, nõudega, pöördumisega, mille eesmärgiks on võrdsuse suurendamine ja suhete tasakaalu parandamine, konventsioon püüab selle eest hoolt kanda kas teavitamise kaudu, harimise kaudu ähm, ja loomulikult äh, me tahame rohkem soolist võrdõiguslikkust, sellepärast et vägivald on tingitud just nimelt soolisest ebavõrdsusest. ja seda tegelikult mainisid siin ka peaaegu kõik sõnavõtjad. proua Kleveti tõstatas ka selle küsimuse, kas konventsioonis käsitletakse ka teisi teemasid, nagu näiteks sisserändajate kaitse jah, konventsioonis on konkreetsed sätted, mis äh, käsitlevad ka sisserändajate, äh, naississerändajate kaitset. ma soovitan teil tutvuda meie koduleheküljega, me, kus on räägitud erinevatest äh, teemadest, konventsioonidest, lastekonventsioon, sisserändajate äh, naiste konventsioon, vabaühenduste roll ja nii edasi, meil on sellised teemakäsitlused koduleheküljel, millega võib tutvuda elektrooniliselt ja ärge ja, ja ärge unustage, meilt saab alati täiendavat informatsiooni, kui meie poole pöördute ja meil on erinevad uurimused, mis on seotud konkreetsete artiklitega meie konventsioonis või siis erinevad teemaartiklid võivad olla huvipakkuvad meie kodulehel. ma ei hakka siin täpsemalt rääkima, millised sätted käsitlevad lapsi, millised kätted, sätted käsitlevad sisserändajaid, kuid konventsioonis on need kõik olemas. mis puudutab proua Morvai sõnavõttu, siis ka proua Morvai mainis, mainis, kui oluline on suhtumist muuta ja rääkis liikmesriikide vastupanust ja vastumeelsusest, jah, sellist vastumeelsust on, kuid töö siiski areneb, liikmesriigid on, tunnevad siiski huvi konventsiooni vastu. proua Parvanova mainis kultuuritausta. ei ole mingisuguseid vabandusi. üks konventsiooni äh, üleskutseid on üleskutse muuta suhtumist ja kultuuri. ja seda siin nõndanimetatud aumõrvade puhul äh, näiteks. Äh, kultuuritaust ei ole mingi vabandus selleks, et kuritegu toime panna. ohvriabipakett, äh, väga huvitav, oleme tutvunud viimaste dokumentidega ja, ja äh, need dokumendid on äh, suures osas kooskõlas konventsiooni sätetega, ohvripakett mille on ette valmistanud komisjon, on väga heas kooskõlas konventsiooniga aga samas mõningad sätted on ambitsioonikamad ja koduvägivalla määratlus on parem. mul on väga hea meel, et seda mainisid ka meie siin sõnavõtjad ja meil on erinevaid tõlkeid, meil on see brošüür siin kahekümne neljas keeles kodu äh, ja sageli on koduvägivald defineeritud perevägivallana. Äh, tegelikult nii see ei ole äh, meie konventsioonis, see on põhimõtteliselt lähisuhtevägivald ja see ei tähenda seda, et äh, elatakse tegelikult ühe katuse all, nii et äh, koduvägivald äh, võib tekitada probleeme ja suuremas osas keeltes on see valesti tõlgitud ja ka konven-, konventsiooni tõlgetes sellega tuleb tegeleda. mõned liikmesriigid ütlevad, et see terminoloogia ei ole veel paigas ja, ja seda terminoloogiat võib-olla isegi ei ole. ma tean, et Norras võeti vastu just õigusaktid, mis nüüd siis on kasutanud mõisteid lähisuhtes, naiste vägivalda ja mõnedes liikmesriikides räägitakse eh, samas kontekstis peresuhtest, aga tegelikult peaks see mõiste olema laiem, nii et et kui te seda terminoloogiat esile tõstate ja seda mainite, siis oleks see väga tore. kuulsime veel mm, liikmesriikidest, kus eh, see konventsioon ja vägivalla küsimus pole üldse päevakorras, Eesti oli üks neist ja Äh, mul on siin oma märkmetes kirjas, et, äh, et mõningates liikmesriikides, sealhulgas Eestis, ei ole see poliitilises päevakorras ja meil on erinevaid äh, kirjeldusi siin olnud sellest, et tegemist on hullufeministliku ideoloogilise instrumendiga, selliseid kommentaare oleme kuulnud ka Poolast näiteks ja jah, aga noh, eks meist äh, see kõik algab, meie peame seda suhtumist muutma, meie peame muutma seda suhtumist selliseks, et tegemist ei ole hullumeelsete feministide äh, oma eriasjaga, me tahame, et tegemist on inimõigusega ja naiste õigusega. tegemist on olnud äh, raske aruteluga, Leedu on üks riikidest, kus me oleme parlamendis arvamuste vahetust pidanud, see ei ole mitte ainult poliitilises päevakorras, vaid parlamendiliikmed on öelnud, et lähitulevikus nad selle küsimusega ei äh, kavatse tegeleda, kuid siiski, kuid siiski äh, ma arvan, et need riigid, kes juba allkirjastavad, ratifitseerivad konventsiooni, aitavad seda muuta ka atraktiivsemaks nendele liikmesriikidele, kes praegu on äh, pisut vastumeelsed. Taanis on samuti olnud meil raskusi sellega, ja siin tahaksin äh, tuua Hispaania eeskujuks. konventsioon kui selline tegelikult ei ole mingisugune ähm, täiesti teemaväline avastus ähm, ja Hispaanias on head tavad liikmesriikidega, head kogemused koondatud kokku äh, ja ja selline on ka konventsioon, konventsioonis lähtutakse äh, headest tavadest liikmesriikidest ja häid tavasid liikmesriikides on ka Euroopa Liidu liikmesriikides. ja seda tuleb ka äh, esile tõsta, konventsioon ei ole sündinud vaakumis, see on sündinud äh, liikmesriikide heade, heasid tavasid äh, arvesse võttes ning soovist neid heasid tavasid jagada. proua Estrella rääkis ebavõrdsusest äh, Äh, ka rakendumisega seotud puudujääkidest äh, ning äh, õiguskaitseorganite puudujääkidega seotud probleemidest. jah, nüüd ei ole konventsiooniga seoses enam tegemist hea tahtega tegemist on kohustusega ja ka igasugused vahendid, sealhulgas finantsvahendid, tuleb selleks elluviimiseks eraldada, sealhulgas politseikoolituseks, kohtusüsteemi arendamiseks, teavitamiseks, politsei ja ametnike koolitamiseks ja nii edasi, nii edasi. nii et jälle ma tahaksin toonitada kõige olulisem on see, et konventsioon jõustub, siis liikmesriigid hakkavad võtma konkreetseid meetmeid. proua Garcia Perez mainis, kui oluline on integreeritud poliitiline lähenemine. jah, tõesti meil on äh, see integreeritud poliitikate äh, sammas, tuleb õõndada, äh, tuleb ko koondada sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad, kohtunikke, politseiametnikke, riigiametnikke, kodanikuühiskonna esindajaid, kes peamiselt tegelevad ohvrikaitsega ja, ja näiteks varjupaikade pakkumisega meie liikmesriikides ja veel üks märkus, väga tore on, kui me räägime siin uutest seadustest, õigusaktidest, programmidest, äh, mida võib vastu võtta, aga ärgem unustagem, et konventsioon on äh, juba laiaulatuslik äh, õiguslike meetmete kogum, mida liikmesriigid peavad võtma. nii et väga oluline on edendada seda konventsiooni, kanda hoolt selle eest, et liikmesriigid selle allkirjastavad, ratifitseerivad ja see saaks jõustada. meil on vaja poliitilist tahet meil ei ole selline olukord, et meil pole mitte mingisuguseid instrumente, direktiivi, konventsioone, ei, tekst on olemas täielikult, konventsioon on olemas, meil on vaja poliitilist tahet, et see saaks ka jõustuda ja rakenduda. nii et selle nimel tuleb praegu tööd teha. ja äh, homme räägime konventsioonist rohkem äh, homsel üritusel ja mul on väga hea meel, et äh, Majandus- ja Sotsiaalkomisjon viitab Istanbuli konventsioonile kui äh, alusdokumendile äh, kõikide instrumentide puhul, mis on mõeldud naistesuunalise äh, vägivalla vastaseks, vastaseks võitluseks. artikkel kaksteist ja Poola. konventsioon on mul siin ees ja artikkel seits-, artikkel kaksteist räägib üldistest kohustustest. tegelikult probleem, eks on pigem artikkel kolm, soo määratlus, artikkel kaksteist, seal on erinevaid asjaolusid, stereotüübid, haavatavamate äh, kaitse, sealhulgas äh, lapseootel naised, äh, sisserändajatest naised, gei, lesbi kogukonnad, biseksuaalid ja, ja nii edasi ja nii edasi. me kanname hoolt selle eest, et tegemist oleks inimõiguste kaitsega. me ei taha, et inimesed peaksid eluga hüvasti jätma sellepärast, et nad on lapseootel, nad on geid või lesbid, aga soomääratlus on üks selle konventsiooni uusi elemente ja mõningate liikmesriikide jaoks võib see olla raskuseks. me ju teame, et see on Poolas üheks peamiseks arutelu teemaks ja selle artikli osas ei saa mingisuguseid reservatsioone võtta. ja jah, mõningate liikmesriikide jaoks võib see olla probleemiks, nagu ütles komisjoni esindaja, loodetavasti kui arutelu edasi läheb, on võimalik see artikkel ületada ja saab ja selle artikli eesmärgiks on kaitsta inimesi, pakkuda abi nendele inimestele, kellel on suurem oht vägivalla ohvriks sattuda, sellepärast et nad on, kes nad on. ja me tahame kaitsta neid inimesi, me tahame kanda hoolt selle eest, et nad saaksid tunda ennast turvaliselt, sõltumata sellest, kas nad on sisserändajad, lapseootel, gei, lesbikogukonna liikmed. me räägime siin pigem inimõigustest kui äh, X-i või Y-i äh, kaitsmisest, sellepärast et üks on lapseootel, äh, teine on lesbi. nii et loodetavasti jõutakse sellele järeldusele ka kõrgemal tasandil ja loodetavasti teie aitate meid selles. kaitse vägivalla eest on inimõigus. siis varjupaigad, abitelefonid, mainiti, et neid on rohkem vaja ja ma ei hakka siin üksikasjalikult sellest rääkima, konventsioon on väga pikk, artikleid on äh, arvukalt, aga on konkreetsed sätted, mis käsitlevad ka varjupaikasid, äh, kui palju neid on vaja, äh, elanike arvu kohta, kui palju on vaja või milliseid abiliine meil on vaja, mis oleks kakskümmend neli tundi ööpäevas avatud ja mitte ainult suurlinnades, vaid ka maapiirkondades peaks olema konfidentsiaalne abitelefoni poole pöördumise võimalus, on äh, tegemist väga ulatusliku tekstiga, me oleme valmis vastama teie küsimustele seoses konkreetsete sätete, konkreetsete artiklitega, aga kõige olulisem on praegu äh, sellele hoog sisse anda, kanda hoolt selle eest, et on olemas vajalik ratifitseerimiste arv selleks, et konventsioon saaks jõustuda. kui see jääb lihtsalt ilusaks juriidiliseks tekstiks paberil, siis ei ole sellest vägivalla ohvritest naistele vähimatki kasu. nii et kõik, mida me teha saame, ähm, Ungari sekkumine, mida te mainisite, on kõik väga teretulnud me oleme käinud eelmise aasta oktoobrist alates, kui mina oma osakonda juhtima hakkasin, sellest oktoobrist alates oleme käinud umbes sajal üritusel, mille oleme korraldanud kas ise või mõned teised institutsioonid või parla-, liikmesriikide parlamendid ja meie osakonnas töötavad selle konventsiooni kallal kaks inimest, aga me anname endast siiski parima. meil on väga usaldusväärne asjatundjate võrgustik ja ka me, nemad käivad liikmesriikides selgitamas selle konventsiooni erinevate artiklite filosoofiat nii-öelda, nii et palun andke meile kohe märku, kui teil on vaja abi ja meie jääme lootma teie abile. aitäh! suur tänu ja nüüd ma tahaksin lõpetuseks öelda, et et me oleme väga tänulikud kõikide teie poolt esitatud kommentaaride eest, tegemist on olnud väga huvitava debatiga ja mul on väga hea meel, et meil on niivõrd palju pühendunud liikmeid, kes antud teemat võtavad tõsiselt ja mul tihtipeale äh, palutakse nõukogus rääkida, kuna ma olen äh, naistekomisjoni esimees ja siis ma alati ütlen, parlamenti ja komisjon ja naistekomisjon on alati äh, soovinud tihedat koostööd saavutada, nii et et äh, tegemist on väga olulise teemaga. ma usun, et me kõik teame, et see on oluline. ja on väga hea näha seda head koostööd ka praktikas, see on üks nendest teemadest, mille puhul me saame seda koostööd arendada loomulikult me peaksime kindlasti meeles pidama ka seda, et me näeme teatud jõuvahekordi ühiskonnas. see ongi selle probleemi aluseks et see probleem eksisteerib, et meil on olemas selline äh, jõudude tasakaalutus ning tegemist on sellise soolise hierarhiaga kahjuks, et on olemas ebavõrdsus meeste ja naiste vahel meie ühiskonnas ning ma olen kindlasti nõus proua Estrellaga, kui ta ütleb, et võrdse ühiskonna aluseks on see, et me tagame hea äh, sotsiaaltoetuste süsteemi, mis võimaldab ka naiste iseseisvust. nii et kui me räägime sellest äh, võimusüsteemist, me võime tagasi minna selle juurde, mida ütles proua Tomson, kas mehed on siis, kas see, see on, see on see nagu haiguse tunnus, kui mees lööb oma naist? loomulikult nad ei käi ju äh, äh, löömas teisi naisi, poemüüjad või taksojuhte, ei, nad otsustavad rünnata oma naist ja selleks on ka põhjused ja mul on väga hea meel, et te saite täna siia tulla ja osaleda meie diskussioonis. ma usun, et teil on kindlasti väga äh, hea kontakt meie komisjoniga ja mulle avaldab ka suurt muljet teie brošüür, mis, mis aitab ka parlamendiliikmetel seda sõnumit edastada parlamendis ja naistekomisjonis me peaksime tegema kõik, mis võimalik selleks, et komisjon esitaks head ettepanekud, kuid teiselt poolt me peaksime saama liikmesriigid nii kaugele, et nad selle konventsiooni ka ratifitseerivad. et meil ei ole tegemist vastaseisuga nende kahe eesmärgi vahel, nad on kindlasti üksteist toetavad eesmärgid ja mina teen omalt poolt kõik, mis võimalik püüdes tagada, tagada, et Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, ratifitseerivad selle konventsiooni. suur tänu, et tulite meile esinema ja loodetavasti ka tagama ka hea koostöö tulevikus. Vi går nu vidare i dagordningen och... niisiis jätkame meie päevakorraga ja sellega me jõuame siis viimase punktini päevakorras. see on kuusteist ja aastaaruanne inimõiguste demokraatia kohta maailmas aastal kaks tuhat üksteist. ja proua Gabriel peaks olema siin selleks, et teha meile siis juhatus äh, sellesse teemasse, aga kahjuks ta ei saanud täna hommikul siia tulla nii et äh, proua Bastos asendab teda, nii et palun. Eh, suur tänu. kahjuks äh, Maria Gabriel ei täna, täna meil siia ei jõudnud, sest tal on kiireloomuline kokkusaamine oma delegatsiooniga. nii et seega ta palus mul ette lugeda oma dokumendi, mis puudutab seda raportit see puudutab siis aastaaruannet inimõigus demokraatia kohta maailmas aastal kaks tuhat üksteist ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas. lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid, see on suureks auks, et ma esitan selle arvamuse, mis puudutab äh, inimõigusdemokraatia aru, aastaaruannet aastal kaks tuhat üksteist ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas. tegemist on meie jaoks väga olulise raportiga, sest igal aastal me saame uusi andmeid, mis puudutab Sauda progressi või äh, progressi puudumist, mis puudutab inimõigusi ja põhiõigusi, demokraatia äh, põhimõtete järgimist, õigusriigi põhimõtete järgist, järgimist, samuti ka meeste ja naiste vahelist võrdsust. antud raportis ma tahaksin rõhutada nelja valdkonda, mis on kriitilise tähtsusega tagamaks paremat naiste õiguste kaitset, sest kui me räägime inimõigustest, siis me räägime ka naiste õigustest. ma tahaksin rõhuda seda, kuivõrd oluline on süsteemselt kaasata soolise võrdõiguslikkuse teemat, edendades naiste õigusi, mis puudutab Euroopa Liidu dialoogi kolmandate riikidega, eriti kui on tegemist äh, majanduslepingutega, partnerluslepingutega, mis tuleb allkirjastada. ning teiseks on äärmiselt oluline, et äh, inimõiguste eriesindaja Euroopa Liidus tagab, et äh, naiste õigusi kaitstakse piisavalt hästi ning naiste sõltumatus või iseseisvus on samuti tagatud. kolmandaks on oluline rõhutada et me peame järgima äh, soolise põhimõttega lähenemist kõikide strateegiliste dok dokumente puhul. see puudutab tegevuskava ja muid äh, välisteenistusega seotud tegevusi, tagamaks, et naiste õigused on kaitstud ja nad võivad täiel määral osaleda ühiskonna tegevuses. lõpetuseks on väga oluline et äh, toetaks Euroopa äh, soolise võrdõiguslikkuse agentuuri tegevust ning kui võimalik, siis peaks äh, pakkuma täiendavat informatsiooni selle kohta, kuidas seadusandlikud tegevus ja ka välisriikidele suunatud tegevus annab olulist efekti selles valdkonnas kuna ma räägin oma kolleegi nimel, siis ma hea meelega äh, kuulaksin samas ka kõiki teie kommentaare ja ootan teie ettepanekuid, suur tänu! Eh, suur tänu! ja palun, kolleeg proua Morvai. Yes, I am just a little bit uh worried also as a former member of the CEDAW committee of the United Nations where mulle valmistab see natuke muret, olles ka CEDAW komisjoni liige ÜRO-s, kus äh, naiste teemadega tegelevad erinevad komisjonid äh, vii-, tervelt viielt kontinendilt, nii et äh, vaadates siis naiste sõbralikkust, et kuidas meie saame tagada seda, et mida meie peame naiste äh, huvide kaitseks erinevates maailmajagudes, et on tõepoolest ka naiste huve kaitsvad asjad. mina soovitaks ma nüüd siin äh, normatiivsetes äh, osades või termin, termites veel ei mõelnud, kuid ma, kuidas me saaksime põhimõtteliselt kaitsta seda, et me kuulame ka naiste häält äh, erinevatest äh, ühiskondadest, äh, erinevatest riikidest. ma arvan, et oleks väga hea, kui äh, koosolekutes me võiksime paluda, et kolleegid suhtlevad väljas, mitte saalis sees, sest see häirib nii kõnelejad kui ka kuulajad. lisaks ka tõlke ning meie peaksime äh, suhtlema kindlasti vabaühendustega, peaksime suhtlema naistega ning me peaksime olema väga ettevaatlikud äh, selles suhtes, mida me peame naiste tegelikeks huvideks. näide, äh, näid islamiusku naistest, meie eurooplasest naistena me kipume mõtlema seda, et kõik, mis on islami taustaga kipub olema siis mehele allutatud, see on naiste jaoks halb meie arvamuse kohaselt. aga samas meil on väga palju äh, islamiusku tugevaid äh, naisi, feministe, kellel on teistsugused ideed ning meie peaksime kindlasti tagama seda, et äh, meil on olemas ka erinevaid äh, arvamusi, mis esindavad neid naisi erinevates maailmajagudes, selle asemel, et me oleme väga kindlad, et meie teame ise kõige paremini, mis on naiste jaoks kõige parem teis-, erinevates maailmajagudes, suur tänu! Eh, suur tänu! ja komisjon äkki soovib sõna? komisjon komisjon ei soovi sõna, proua Passus, kas te tahaksite esineda ka lõpukommentaariga? suur tänu. ma tahaksin tänada kolleege temapoolset äh, kommentaari eest ja ta kindlasti edastan Maria Gabrielile, raportöörile äh, ka tema arvamuse ma usun, et ta kindlasti võtab arvesse tõstetatud teemasid. kahjuks äh, proua Gabriel ei saa siin olla ja kahjuks meil ei ole ka komisjoni esindajat. aga loodetavasti me saame äh, ka arutelus, äh, arutelu korraldada ka edaspidi ja ehk komisjon siis võtab sõna järgmine kord. palun, Maria Gabriel, ma annaksin siis talle. Yes, please, you have the floor Thank you very much. I'm not from the commission. suur tänu, ma küll ei esinda komisjoni, aga ma esindan välisteenistust. ja ma olen valmis äh, puudutama mõningaid äh, neid teemasid, mida mainiti. kõigepealt ma olen vägagi nõus avasõnadega, mida ütles äh, proua Pastas, et naiste õigused on inimõigused ja naised ongi pool inimest, inimkonnast, see on lähtepunktiks ja ma äh,, mul on hea meel, et tõstatasite neid teemasid proua Gabrieli nimel. ja Stavros Lambinidis äh, me edastan teie kommentaarid. see puudutab äh, naiste õigusi. Äh, ta ise on ka väga huvitatud sellest teemast meil oli ka inimõiguse direktoraadis kokkusaamine härra Lambrinidisega ning see teema, mida tema konkreetselt tõstatas, üks nendest äh, fookuspunktidest või lähtub keskmed, keskmedest oligi naiste õigused, mida me saame teha konkreetselt ja praktikas selleks, et naiste olukorda parandada tema töö kaudu ning mis puudutab naiste õigusi, mis on ära toodud äh, strateegilises dokumendis, siis äh, strateegiline raamistik äh, inimõiguste kohta võeti vastu nõukogus käesoleva aasta juunis ja seal on ära toodud konkreetselt naiste õiguste valdkond, mis on Euroopa Liidu strateegiline huvi. tegevuskava, mis käib selle strateegilise raamistikuga kaasas, on seotud Äh, kolme-nelja erineva koha, asukohaga, konkreetsete tegevustega. see puudutab Euroopa Liidu äh, tervikuna, välisteenistust, äh, liikmesriike, mida me peaksime kõik tegema selleks, et edendada naiste õigusi ja soolist võrdõiguslikkust. ning lõpetuseks, mis puudutab naiste ärakuulamist, see on kindlasti selline asi, mida kõrge esindaja teeb regulaarselt nendes riikides, kus ta käib, ta kohtub kodanikuühiskonna esindajatega ja ka naisterühmitustega, kuulates ära, mis neil öelda on. see on tema äh, poliitika, seda me teeme ka inimõiguste dialoogi raamistikus kolmandate riikidega ja mina olen selles tegevuses osalenud viimase viie aasta jooksul, ma võin teile öelda oma isikliku, isikliku kogemuse põhjal, et me teeme seda äh, regulaarselt oma äh, dialoogide ja konsultatsioonide käigus ning lõpetuseks viimane näide selle kohta, kuidas me naisi äh, kuulame, siis kriisijuhtimise valdkonnas ja CSTPS, kus meil on ka soolisi nõustajaid ja äh, soolisi keskpunkte, mis on osa meie missioonitegevusest, siis üks peamisest põhjust, põhjustest ongi kuulata naiste rühmitusi ja see on olnud meile väga head praktilist väärtust, sest see annab meile äh, Äh, seda informatsiooni, mida meil on vaja ja näiteks kui meil oli tegemist äh, ühe äh, näitega, kus ÜRO-le edastada informatsiooni, mis puudutas äh, relvade liikumist, nii et see oli tegevus Tšaadis. Äh, nii et see on üks näide selle kohta, kuidas äh, naiste kuulamine annab julgeolekuga kaasnevat edu. suur tänu ja äh, proua Karmai suur tänu, ma vabandan, ma jäin hiljaks, aga ma tõepoolest hindan seda, et pärast seda, kui kuulates teie sõnavõttu, ning äh, mul on väga hea meel, kui teie kui naisterahvas tõepoolest mõistate seda, mida me äh, mõtleme selles valdkonnas ja oluline on ka see ähm,, parunes Ashton võtab seda teemat väga tõsiselt ning ma usun, et viimaste aastate jooksul on rohkem äh, naisi otsuseid langetamas, see ei ole äh, veel piisav, aga ikkagi see on tegemist, tegemist on positiivse sammuga. tegemist on väga äh, olulise arvamusega ja ma olen väga tänulik raportöörile. on oluline, et ta mainib kõiki neid olulisi punkte, mida siin tuleb arvestada ta mainis ka Euroopa Komisjoni äh, naiste hartat ja see oli alguses naiste õiguste harta, sest see katab äh, märksa laiemat valdkonda, kuid see on alus komisjonile, kuidas me saame tegeleda soolise süvalaiendamisega komisjoni töös ja seega see on tähtis kõikide meie jaoks mis puudutab äh, Stavros Lambridist, kes on meie äh, Kreeka päritolu kolleeg, äh, komisjoni asepresident, siis tal on nüüd selline ametikoht, kus ta saab tõepoolest näidata oma edumeelset mõtlemist ning tema osaleb väga tihedalt dialoogides kodanikuühiskonnaga, mis on minu arvates väga tähtis. oluline on ka see, et me võtame arvesse asjaolu, et äh, Äh, mis on toimunud Araabia kevade käigus, sellepärast Araabia äh, kevade käigus olid naised selle revolutsiooni esirinnas ja me peaksime kindlasti meeles pidama, et Ungaris üheksakümnendatel, kui meil oli kaasrežiimi muutus, siis olid, naised olid ka esirinnas ning hiljem me näeme siis, äh, et tegelikult otsuseid langetamas enam väga eriti või paljusid naisi ei olnud. nii et Araabia kevade järgselt taheti kasutusele võtta kvoote, kuid väga palju naisi enam esindavas äh, inimesi ei ole. nii et äh, me peaksime kindlasti äh, rõhutama naiste osaluse tähtsust ja täielikku osalisust nii poliitilises kui majanduslikus otsuse langetamise protsessis. kriisiolukorras on naistel eriline äh, Äh, roll mängida, ma ei saa öelda, et äh, kriis on põhjustatud meeste poolt, kuid see on kindlasti need, kes äh, kes kriisi peavad lahendama, igal juhul on naised, ma tean, mul on väga palju sõpru na, naisi, kes, kes on, kes peavad tegema tööd, kus kellele antakse töö, siis asjad on väga rasked ja keerulised, töö tuleb anda naistele. nii et kui ma tahaks, et meie välisasjade komisjon oleks ka sooliselt tundlikum selles teemas, ma tõesti tahaks seda näha, suur tänu. Tack så mycket för det. Och... suur tänu. ja sellega on arutelu lõppenud. ja lubage nüüd öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne üheksas september kell viis. hääletus komisjonis toimub kümnendal oktoobril ja väliskomisjonis kümnendal novembril täiskogu hääletus ei ole veel kindlaks määratud. vabandust, väliskomisjonis on hääletus seitsmendal novembril, parandab ennast esimees ja hääletus täiskogul ei ole veel kindlaks määratud. ja meie päevakorra viimane punkt on punkt seitseteist, järgmine koosolek toimub kümnendal oktoobril kella üheksast kaheteist kolmekümneni ja kella kolmest kuni kaheksateist kolmekümneni. sellega on koosolek lõppenud. tänan teid kõiki osalemise eest ja loodan kohtuda taas kümnendal oktoobril.